komisjonid on otsustanud vastavalt kodukorra artiklile seitsekümmend kaheksa saata oma liikmeid institutsioonide vahelistele läbirääkimistele ning äh, sellealased protokollid lisatakse meie äh, tänase istungi protokolli. vastavalt äh, kodukorra artiklile kakssada kolmkümmend üks